nii, suur tänu, härra esimees. suur tänu ka konkurentsipoliitika ähm, alalise töögrupi esimehele EKONi komisjonis, ma loodan teiega jätkata väga tihedat koostööd. ma loodan, et need, kes tänast debatti on äh, kuulanud, äh, on saanud väga selge sõnumi sellelt äh, kuulamiselt see on kõikide eh, seisukohtadest välja tulnud, et Euroopa Parlament on kõige suurem õiglase konkurentsi kaitsja, kes üldse olemas on, kes eh, kõige rohkem kõikidest toetab konkurentsipoliitika õiglast eh, ja karmi rakendamist. aga loodetavasti on kõik kuulajad saanud ka väga selge pildi selle kohta, kuidas konkurentsipoliitika peaks kaasa aitama paljudes teistes poliitikavaldkondades loomulikult pean ma meid, teid tänama teie kannatlikkuse eest, väga paljudes aspektides ei ole ma saanud anda teile piisavalt konkreetset vastust. loodetavasti äh, äh, saab me, me tulla nende asjade juurde kunagi tagasi ja ma loodan, et äh, te äh, tunnustate seda, et ma olen üritanud jagada teiega oma põhimõtteid ja neid väärtusi, millesse ma usun ja loodetavasti see on heaks aluseks edasisele koostööle järgneva viie aasta jooksul. aga see sõnum, mis jõudis ilmselt selle kuulamise käigus inimesteni, oli see, et konkurentsipoliitika pakub võimalusi ja lubadusi majanduskasvu äh, hoogustamiseks, töökohtade loomiseks ja investeeringute suurendamiseks ma loodan, et inimesed on mõistnud, et me kõik saame aru, kui, mida tähendab digitaalne majandus iga äh, tavalisele kodanikule ja et kui oluline on seal tagada õiglane ähm, konkurents. see on maailm äh, tarbijale, aga ka arvutitele, väike keelevääratus äh,. minu arvutid elavad muidugi oma elu nagu inimesed peaks üldse seda rääkima, aga kui ma ette valmistasin seda tänast kuulamist, õppisin ma väga palju lühendeid, mingisugune släng, see topeltiirlane ja Hollandi võileib ja nii edasi ja ja siis ma sattusin mingisuguste mm, otsus Äh, window mounting decisions, et mis asi see veel on? ja see oligi otsus akende kohta. sellepärast, et aknapanijad olid äh, loonud kartelli, kus nad olid leppinud kokku selles, et äh, mis hinnaga aknaid pannakse, nii et sõna otseses mõttes, otsetõlkes, window mounting, akna panemine ja see viis tohutute trahvideni neljale ettevõttele, kogu asi on nüüd kohtus lihtsalt ma tahtsin näidata seda, et ähm, kogu see kogemus ausalt öeldes ähm, tegi minust väga alandliku inimese. aga kogu selles asjas äh, aitab äh, mind see, et äh, ma näen, kui lubav see meie, meievaheline koostöö on. esitati küsimusi konkurentsipoliitika piiride kohta, seadusandluse piiride kohta ja see kõik näitab seda, kui palju on tegelikult võimalik saavutada, kui tehakse koostööd nii äh, ametlikult kui ka mitteametlikult parlamendi ja voliniku vahel selles valdkonnas. ma olen mitu korda öelnud, et ma luban äh, seda koostööd ka nende kanalite läbi teha. ma olen äh, kirikuõpetajate laps ja nende üks suurimaid väärtusi oli see, et nad võtsid alati inimesed vastu, kes tulid kohale kirikusse, mitte ei kritiseerinud neid, kes ei tulnud ja mina tervitan kõiki teid, kes te tulite täna siia. Because I, I think it's sellepärast, et see näitab teie pühendumist, see, see on äh, tuntav ja ma tõesti loodan, et tõlkes ei ole läinud palju kaduma. ma olen üritanud oma sõnu väljendada nii selgelt kui võimalik, kõneleja lahkelt tänab ka tõlke, sest väidetavalt on tema sõnum selgemgi olnud tänu meile. niisiis, austatud äh, esimees, äh, parlamendisaadikud, suur tänu kannatlikkuse eest, suur tänu ja ootan koostööd suure huviga suur tänu teile, proua Vestager, suur tänu kolleegidele tõesti üles näidatud kannatlikkuse eest, sellega on see istung lõppenud ja kolmekümne minuti pärast äh, toimub äh, meie koordinaatoride kohtumine suletud uste taga, suur tänu, istung on lõppenud.